tahan meenutada eelmisel nädalal äh, meie hulgast lahkunud kolleegi, meie pikaline kolleeg Marko Pannella, kes pikki aastaid Euroopa Parlamendi liige oli ja keda ka mina isiklikult tundma õppisin, kahjuks läks toonele teele. daamid ja härrad, tegemist oli väga erakordse äh, väga tulise inimesega, kes võitles kodanike õiguste ja meie ühiskonna mitmekesisuse eest. ta oli surmanuhtluse veendunud vastane, ta võitles vangistatute õiguste eest. ta võitles seksuaalvähemuste õiguste eest. juba varakult nõudis ta meeste ja naiste võrdõigust. mina nägin äh, ja hindasin Marko Pannellat kui äh, Euroopa väärtuste kandjat äh, ja tema mõtted jõudsid kaugemale tema enda partei ridadest ja ka oma koduriigi Itaalia piiridest. tegemist oli ilmselge poliitilise pioneeriga, ta oli väga kriitiline ja seega alustas ta väga vastuolulisi arutelusid Euroopa erinevates kogukondades ja ühiskondades ja koos Marco Panellaga on Euroopa kaotanud äh, veendunud eurooplase. meie hulgas on täna ka väga paljud tema endised kaastöötajad, tema lähimad sõbrad, kes äh, kasu lõiganud tema tööst äh, ja saavutustest. Äh, tahan Marko Panella kaastöötajatele, sõpradele, kaasteelistele, perekonnale meie äh, kaastunnet avaldada. daamid ja härrad. Meine Damen und Herren. Daamid ja härrad ma katkestan nüüd täiskogu osaistungjärgu paariks minutiks.